toetada parem hilja kui mitte iial ning loodetavasti annab meie otsus tuge nii euroopa välisteenistusele kui ka liikmesriikide valitsustele et see intsident ükskord ometi lõpetataks. rohelised olid ainsad kes algusest peale ei hakanud siemens guard ohio juhtumit seostama itaalia mereväelaste juhtumiga olles veendumusel et lõppkokkuvõttes ei aita erinevate juhtumite seostamine kedagi pigem tekitab lisaprobleeme. mul on hea meel et eesti saadikud epp ja alde rühmades said sellest tõsiasjast viimaks aru ning ma tänan eriliselt kolleege itaaliast lara comi massimo castaldo ja antonio panzeri kes mõistsid roheliste seisukohti ja võtsid neid arvesse. kinnitan et omakorda võivad nemad loota minu toetusele kui itaalia mereväelaste probleem parlamendi ette kerkib ja tänan ka india delegatsiooni juhti geoffrey van ordenit kes oma ametiga seonduvalt igati aktiivselt probleemile lahendust on otsinud ning nirj devat abi eest info hankimisel indiast. eeltoodud põhjustel ei ühinenud rohelised kompromissresolutsiooniga vaid palusid hääletusele jätta ka enda teksti mis on vaba asjatutest kiidusõnadest india kohtusüsteemi erilisuse suhtes selliseid fraase paraku ühisresolutsioonis leidub. meie siin parlamendis ei ole diplomaatilises teenistuses kus teatud juhtudel viisakusfraasid ja meelitaminegi on asjakohased meie resolutsioonid peavad sedastama tõsiasju muidu pole neil soovitud mõju mis puutub ühisresolutsiooni punkti siis see on lihtsalt naljakas india on 1 miljardi elanikuga riik eestis on elanikke 1 miljonit ja meie 14 laevakaitsjat ei saa kuidagi põhjustada ohtu nii suurele riigile. vangide vahetuse terminites tähendaks et eesti peaks arreteerima 1 india kodanikku. sestap ma kutsuks kolleege üles olema poolt esimesena hääletusele mineva teksti suhtes. see on vana ja läbikaalutud tekst millel võib olla positiivne mõju olukorra lahendamiseks ning ma kutsuksin ka üles mõtlema sellele et briti ja eesti laevakaitsjad on ennekõike inimesed kellede vabaks saamine ja koju jõudmine on palju olulisem kui üks või teine tekst. suur tänu! järgnevalt härra borghezio palun! suur tänu teile! ma tahaksin tänada ka oma fraktsiooni. minu fraktsioon toetas resolutsiooni, kus on kirjas, et väga oluline üri-, äh, küsimus Itaalia suhtes tuleb äh, lahendada. Äh, nimelt on tegemist laevakaitsjatega kahe itaallasega, üks neist on ainult, üks nendest on endiselt vangistatud ja praegu ootame me kohtuotsust, mis ilmselt saab olema täiesti meelevaldne nii et tundub, et me oleme nende juhtumite lahendamisest veel valgusaastate kaugusel minu koduriigis öeldakse, et jaa, no Itaalia on äh, suur riik, äh, õige ta on, äh, suur riik, aga kaitseb ka omaenda kodanikke, eriti kui nad on alusetult kinni peetud. ja seetõttu ma arvan, et me ei ole liiga palju praegu ette võtnud, me oleme väga nõrgalt kaitsnud oma kodanikke praeguse teema puhul on muidugi äh, võimalus, et asi muutub veelgi hullemaks, äh, on üks jõud, mis on veel nõrgem kui Itaalia riigi oma, nimelt Euroopa oma. Äh, itaallased küsivad täna, et kus kohas Euroopa on üldse, Euroopa ei ole praegu positsioonis, seda saab kaitsta kahte sõdurit, ja äh, ei suuda teha mitte midagi ära ühe võitluse suhtes, mis meile kõigile on osu-, olaline, oluline, nimelt võitlus rahvusvahelise äh, piraatluse vastu. Itaalia peab väga olulist asja praegu kaitsma minu arust, meie sõjaväelist au nimelt. ja mina arvan, et see on ka praegu põhjus, mikspärast äh, Äh, nii vähe on Euroopa tasandilt liikumist näha, nimelt äh, sõjaväeline au on asi, mis äh, Euroopa kodanikke eriti ei kõiguta. tegemist on juhtumitega, mis juba nüüd aastaid on veninud ja alles praegu räägitakse sellest, et alustatud on kohtupidamist ja austatud proua Mogherini, pange tähele, Euroopa ei ole üldse tõhus ja on olnud väga nõrk, kui me vaatame, kuidas läbirääkimised on kulgenud samas näiteks nende inimeste saatus, nagu ka Itaalia äh, mereväelase saatus, peaks olema meile südamelähedane küsimus. ma arvan, et India ja Euroopa Liidu suhted tuleb üle vaadata, alustades sellest, et igasugune lävimine Indiaga äh, tuleb külmutada, eriti ka äh, vabakaubanduslepingud, elagu Itaalia merevägi ja nende väärtused. suur tänu, kolleeg Borghesio! järgnevalt saab sõna Ida-, Isabella Adinolfi, palun. suur tänu, juhataja, kõigepealt äh, tahaksin äh, öelda vabandust äh, minu fraktsiooni teiste kõnelejate eest, kes ei saanud täna kohale tulla. me räägime täna küsimusest, mis puudutab inimõigusi. eriti muidugi kolmekümmet viit Briti ja Eesti kodanikku puudutab see, kes on vangi eh, mõistetud eh, ning loomulikult ka puudutab see kahte Itaalia mereväelast. ma arvan, et õiglane ja vajalik on see, et liikmesriigid näitaksid üles ühtset suhtumist. meil on vaja tegutseda, tegutseda kogu rahvusvahelise kogukonna poolt. ma arvan, et kui minevikus oleks midagi sellist juhtunud, siis oleks me leidnud juba ka ähm, rahuldavalt pakkuvat lahendust sellele küsimusele. kõrge esindaja Eh, Mogherini peaks igal juhul tegutsema niipea kui võimalik. suur tänu, järgnevalt saab sõna Jeffrey Van Orden. olge hea. suur tänu, juhataja, teile eh, kõige tõhusam vastus eh, piraatlusele on pardal asuvad turvameeskonnad Need meeskonnad äh, kaitsevad äh, tegelikult äh, te,, tegutsevad emalaevadena siis alused, kus on relvad, nad saadetakse sinna, kus vajasti kaitset vaja. Ohio oli täpselt selline alus ja üheteistkümne Tal oktoobril kaks tuhat kolmteist, ütleb kõneleja, oli India territoriaalvetes juhtum, kui nad võeti kinni äh, rannavalve poolt ning viidi Tutikoori sadamasse. Äh, sealt edasi kolmkümmend viis äh, meeskonna liiget, sealhulgas neliteist Eesti ja kuus Briti kodanikku, neile esitati süüdistus ning nad on selle resolutsiooni peamiseks teemaks. pärast õiguslikke vaidlusi ning äh, meie nõudmistele alludes toodi nad kohtu ette ja nüüd on need äh, kahjuks mõistetud viieks aastaks vangi. nüüd üle kahe aasta jooksul on neid hoitud kinni äh, Indias ja äh, härra juhataja, ma pean ütlema, et me kindlasti arvame, et Indial on hea õigustraditsioon ning et tal on suveräänne alus otsustada omaenda piirkonnas toimuva üle Eh, samuti on olnud terrorismirünnakuid selle riigi pihta, nii et me teame, et nad on väga tundlikud nendes küsimustes, aga praegusel juhul eh, ei olnud need inimesed ohuks India riigile ning eh, ei viinud läbi mingisuguseid vägivallaakte või riigi huvide vastuseid Äh, akte, vastupidi, tegelikult oli tegemist äh, inimestega, kes äh, kaitsesid teisi piraatide vastu. Need inimesed on kohutavates tingimustes, väga suur kurnatus on avaldunud ka nende peredele. me nõuame, et inimesed, kes on oodanud pikka kohtupidamist, nüüd tuleks see olukord lahendada ja kiiresti härra Van Orden, kas olete nõus võtma härra Teivalt vastu sinise kaardi küsimuse? olge hea, härra Teiva suur tänu, juhataja. kas minu sõber äh, härra Van Orden on nõus sellega, et on täiesti absurdne see, kuidas India ametivõimud on need inimesed äh, vangi mõistnud ja nad tegelikult kohtlevad kõiki samalaadselt. sellel laeval ütleb kapten, mida laeval tehakse, ta ütles, et meeskond peab minema India vetesse seal tankima ja meeskond allus talle. kui meeskond ei oleks talle aldunud, siis ollaksid maha lastud. aga kuna nad allusid, siis nüüd kiusavad neid India ametivõimud, kes ei saa aru eristusest käsule alluvate ja mittealluvate inimeste vahel. kas härra Van Orden on selle argumentatsiooniga nõus? austatud äh, kolleeg, väga hea argument tõesti, äh, tegemist äh, on alusetu arreteerimisega ja inimesed, kes nüüd on sellesse olukorda juht-, sattunud, ei ole mitte midagi kurja ise teinud. Nad võeti kinni oludes, mis ei olnud nende kontrolli all, nii nagu minu hea kolleeg on sellele ka viidanud. kõikidel nendel põhjustel tahame me, et see olukord saaks kiiresti lahendatud. suur tänu! Thank you. E, suur tänu. järgnevalt saab sõna härra Tunne Kelam, palun. suur tänu teile, juhataja. ma tahaksin tänada kolleeg Van Ordenit e, kõigepealt e, väga konstruktiivse ja tasakaalus suhtumise eest valmistada ette selle resolutsiooni teksti, see ei olnud lihtne ülesanne mitte, see oli hoopis keerukas, vastupidi, aga me oleme jõudnud sellesse olukorda. ja ma tahaksin öelda ka kaastunde sõnad äh, kahele äh, itaallasele, kes on praeguses olukorras, aga ka meie kolleegid on nõudnud, et äh, nende juhtum peaks olema tänasest arutelust eraldiseisev, äh, aga meie kaasamõtlemine ja solidaarsus kuulub ka meie Itaalia kolleegidele. aga me räägime praegu siin ikkagi kahest Euroopa Liidu kodanikust, neljateistkümnest esto-, eestlasest, kuuest britist, kes on piraatluse vastasel missioonil olles kinni peetud. Nende laev peeti kinni oktoobris kaks tuhat kolmteist, nagu eelkõnelejad ütlesid. ja huvitav on see, et neid ei süüdistatud relvatatud äh, äh, rünnakus, äh, illegaalses kaubitsemises või muus. kakskümmend Euroopa Liidu kodanikku said süüdistuse selles, et nad läksid India vetesse, et neil olid relvad pardal, mis on piraatluses, vastases võitluses täiesti normaalne, ja et nad tankisid seal, kogu lugu. ma arvan, et selliste süüdistuste Äh, maha pesemine võtab ilmselt äh, kuid, selle asemel meie kaaskodanikud on nüüd oodanud peaaegu kaks ja pool aastat. Äh, üks India kohus süüdistustes loobus, aga nüüd teine kohus mõistis neile viieaastase vangistuse. me ei ole täna siia kogunenud selleks, et Eh, küsida eh, küsimusi India õigussüsteemi või eh, suveräänsuse üle, vaid me räägime heast tahtest, vastastikusest sõprusest, kahekümne mehe masendav olukord, kus nad on olnud tegelikult kaks pool aastat oma peredest eemal ja ma arvan, et Euroopa Liidu põhiõiguste eest seismine ei ole mitte miski, mis on erakorraline, tegemist on püha õigusega ja parlamendi liikmete äh, kohusega, et me peame mõtlema oma kaaskodanike peale, me peame äh, oma kodanikke kaitsma ja see ei saa äh, olla diplomaatilisest ajakavast äh, sõltuv, suur tänu. aitäh, nüüd võite Urmas. suur tänu, järgnevalt saab sõna Urmas Paet, palun, olge hea, härra minister no,. suur tänu neliteist Eesti ja kuus Briti kodanikku, Euroopa Liidu kodanikku on Indias väga äh, kehvates oludes juba kaks ja pool aastat ja rohkem. pärast seda, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kõik süüdistused äh, äh, lõpetati, asjade käik jätkus sellega, et käesoleval nädalal mõisteti nad väga raskeks vangistuseks viieks aastaks vangi šokk meile kõigile. selle resolutsiooni eesmärk on tõmmata India ja Euroopa Liidu tähelepanu sellele küsimusele niimoodi, et positiivne lahendus oleks võimalik sellele juhtumile leida. me saame aru sellest, et India on tundlik nende teemade osas, aga me palume, et India saaks aru ka meie vaatenurgast. Need mehed, kes olid piraatlusvastases võitluses missioonil ning need Äh, laevad on äh, piraatide vastu ainukene võimalik äh, vahend, mis töö, toimib, nad täitsid oma kohust ja nüüd nad igatsevad oma perede järgi ja istuvad vangikongis. me palume, et India aitab meil meie mehed koju toimetada, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna härra Panseri. kõigepealt härra president, sooviksin ma, et äh, igasugused bürokraatlikud kõhklused jäetaks kõrvale, see, et see ei paneks meid äh, äh asjadest valesti aru saama äh,. ärgem unustagem, et selles äh, selles raporti, äh, sest ärgem unustagem, et äh, itaallased on nüüd sellest resolutsioonist välja jäetud ja ärgem unustagem, et me peame äh, siis pealkirja muutma. me räägime inimestest, kes on endiselt me räägime praegu neist inimestest, kes on endiselt vahi all, neliteist inimest, kellest kuus on eestlased me ei ründa siin sugugi Indiat, tegemist äh, on äh, suure ja võimsa demokraatliku riigiga, kuid pärast kõiki neid vastuolulisi otsuseid äh, saaks ometi neid inimesi inimlikult kohelda, kes on nii kaua seal kinni peetud olnud. tegemist on Euroopa Liidu kodanikega ja me soovime, et need probleemid võimalikult kiiresti lahendataks. suur tänu järgmine kõneleja on härra Boltšak. fraktsioonide esindajad saavad sõna, härra Boltšak. suur tänu selle eest, et te mulle sõna annate. olen täiesti veendunud selles, võttes arvesse, millist informatsiooni meile on jagatud, et nende Euroopa Liidu kodanike meremeeste kinnipidamine ei ole India jaoks sugugi mitte julgeoleku küsimus ning äh, Eh, see probleem peaks olema juba ammu lahendatud, olukord on aktsepteerimatu ning see on vastuolus eh, Euroopa Liidu tegevusele. ärge unustagem, et kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani pühendas Euroopa Liit eh, India arenguabile just nimelt äh, tervishoiusüsteemi toetuseks nelikümmend seitse miljonit eurot ja veelgi enam. nii et äh, selle, seda tuleb samuti arvesse võtta, ma olen veendunud selles, et me ei tohiks äh, toetada selliseid riike, kus Euroopa Liidu kodanikke sellisel viisil koheldakse. suur tänu, järgmisena saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Lauristin. aitäh, härra eesistuja, komisjonär, kolleegid. mul on tõepoolest hea meel, et kõik grupid on täna üksmeelselt otsustanud olla solidaarsed nende meremeestega kelle saatus teeb palju muret praegu kõigile eesti inimestele samuti nagu mitte ainult eesti kodanike saatus vaid ka itaalia ja briti kodanike saatus. me räägime palju solidaarsusest räägime solidaarsusest euroopa liidu liikmete vahel räägime solidaarsusest suurtes asjades kuid solidaarsus on usutav ainult siis kui ta kehtib ka kõige konkreetsema iga üksiku inimese tasandil. see otsus mida me täna teeme eh, see on tegelikult väga paljus ka sümboolse väärtusega see näitab et iga euroopa liidu kodanik eh, saab uskuda euroopa liitu kui solidaarsuse kaitsjasse saab uskuda ka sellesse et iga euroopa liidu kodanik on võrdne ja võrdselt väärt euroopa liidu kaitset. Eh, suur tänu ecr nimel! saab sõna härra Deva üheks minutiks. suur tänu teile, härra president. tahaksin leebelt äh, et äh, juhtida tähelepanu sellele, et meil pole kvoorumit koos, et sellist arutelu pidada. kuid äh, vastuseks härra Van Ordeni kõnele ma tahaksin öelda, et see, mis Indias on toimunud, on äh, pisut nagu õiguse moonutamine ning Äh, kasu oleks sellest, kui me aitaks Indial kaasajastada kohtusüsteemi kahe aasta jooksul on need inimesed ähm, olnud, ähm, kes, kui nad ei ole vanglas olnud, on äh, nad olnud kautsjoni vastu vabastatud, neil pole sõntigi raha olnud, mõnel on neist tervis väga halb. India õigussüsteem ägab äh, kogu oma kaasuste juhtude all ei ole võimalik, et ühes demokraatlikus riigis on selline õigussüsteem, mis absoluutselt ei toimi. kui äh, meie saame midagigi teha, et Indiat aidata, äh, Indial kaasajastada oma õigussüsteemi, siis peame me seda tegema, aitäh. suur tänu ja ALDE fraktsiooni nimel proua Yana Toom, palun uh, raskused millega eesti ja teiste riikide meremehed on pidanud silmitsi seisma näitavad selgelt et arengumaal võib sellisesse keerulisse olukorda sattuda iga eurooplane. meile meeldib nimetada indiat suurimaks demokraatiariigiks maailmas aga me ei tohi unustada ainuüksi demokraatlike protseduuride olemasolu iseenesest ei garanteeri veel et järgitakse inimõigusi ega taga paraku ka õiglast kohtumõistmist. ma ei taha anda hinnangut india kohtule nende kohalike seaduste kohaldamise õigsuse kohta vaid pööran tähelepanu et rahvusvahelise õiguse kohaselt on menetlus olnud liiga pikk samal ajal olid eesti ja teiste riikide meremeeste elutingimused väga rasked. mitte omades õigust töötada elasid meremehed samal ajal praktiliselt võlgu ja selline olukord pani nende perede rahalise hakkamasaamise väga tugeva löögi alla. see olukord näitas muu hulgas ka seda et euroopa riikide konsulaarteenuste võimalused on väga piiratud vaatamata vajadusel aidata eurooplasi kes satuvad sarnastesse aeglaselt jahvatava kohtusüsteemi veskikivide vahele väljaspool eestit. nii et me peame ilmselt sellest signaalist ka aru saama ja tegema kõik et meie konsulaarabi oleks laiema haardega. Eh, ja järgmisena saab sõna kolleeg arnold palun. ma respekteerin india rahvast ja india valitsust ma respekteerin India suveräänsust ning tunnistan ka seda, et tegemist on erakorralise keerulise olukorraga mõlemal juhtumil. me ei tohi õõnestada Suurbritannia ja India vahelisi suhteid ning selles koostöövaimus eh, leian ma, et eh, oleks eh, siiski õigus, õiglane esitada mõningaid pöördumisi. saan aru, et India valitsus on mures selliste relvade pärast, mis laevalt leidi ja äh, nii palju, kui mina aru saan, siis äh, Briti kodanikud äh, Need on, kes on pärit äh, minu äh, valimisringkonnast Washingtonist, neil oli ka samuti äh, usku sellesse, et nad käitusid vastavalt seadustele Nad uskusid, et nad võitlevad piraatluse vastu, töötasid Ameerika ettevõtte vastu Nad ei teinud enda teada midagi äh, India seaduste või huvide vastu. Nad isegi ei teadnud tingimata, et äh, relvad, mida nad kasutasid, olid illegaalsed ning äh, sellisel puhul ma tõepoolest Eh, küsin endalt, kas nende eh, endine, endiselt eh, vanglas pidamine on kuidagi avalikkuse huvides, nii et ma pöörduksin enda valitsuse paludes, et see, ehm, et ta sekkuks sellesse jõhtumisse, et ta vabaks tahetaks Briti, Itaalia ja Eesti kodanikud, kes on sattunud olukorda, milles nad, põhjustamises nad ise süüdi pole. suur tänu. ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna Nikola, Nikola Caputo suur tänu. aasta on mööda läinud sellest, kui me suure enamusega võtsime vastu resolutsiooni Itaalia meremeeste toetuseks. Nad sattusid Indiasse kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastal ja nende lubahinna pole endiselt lõppenud. Haagi e, kohtuotsust ei võta e, selles resolutsioonis arvesse, oleksin hea meelega nende olukorrast rääkida, e, kuid seda võiks sekkumisena võtta Euroopa poolt resolutsioonis, mille võtsime vastu paar kuud tagasi, kordasime selgelt, et nende süüdistuseta kinnipidamine on suur inglise inimõiguste rikkumine. Itaalia meremeeste eh, ja samatust ka teiste eurooplaste jaoks, kes, keda seal kinni peetakse, <laughs> et Euroopa peab põhiõigusi respekteerima, India peab teadma, et olgu, eh, milline on eh, nendepoolne otsus, mõjutab see nende suhteid Euroopa Liiduga, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna kolleeg Jakovtšitš. suur tänu teile, härra president. tean, et teete suuri jõupingutusi. ma tean, et te soovite meie me, ka emakeeles rääkida, kuid ärge öelge vaminik horvaatia keeles, mis tähendab saadikut, arvan, et te tahate öelda zastupnik, mis tähendab parlamendi liidet, nii et palun kasutage seda sõna sooviksin pöörata teie tähelepanu ähm, sellele absurdsele olukorra, kus inimesed soovisid kaitsta ennast ja teisi ning äh, need oli saadetud äh, piraatide vastasele missioonile ning äh, neid vangistati. ja yes, mis siis nendega juhtus? nüüd on nad kinni peetud, nad võivad vanglasse jääda viieks aastaks, kui me, me, meid neid diplomaatiliste vahenditega ei päästa ning äh, võttes arvesse äh, Itaalia meremeeste väljajätmisest sellest resolutsiooni tekstist, sooviksin ma öelda seda, et äh, ei ole hea viiteid neile säilitada, sest neid saab äh, ka äh, teistmoodi äh, aidata, neid juba aidatakse teistmoodi. suur tänu teile. vastupnik Jakovtšitš ütleb, härra president, järgmisena saab sõna proua Morvai. aitäh, aitäh, president. ma olen siin küll euroskeptiline saadik, aga kriminaalõigusega tegeleva juristina on mul väga hea meel selle üle, et kui Euroopa kodanik tõesti on sattunud vanglasse kolmandas riigis, mis asub kaugel-kaugel Euroopast, siis Euroopa Liit üritab eh, seda inimest kaitsta Äh, lisaks täiendavale konsulaarkaitsele, millele, äh, mis sellel inimesel on. ma pean aga äh, ütlema midagi härra Teevale, ma ei ole temaga nõus selles osas, et me ei peaks õpetama Indiale, kuidas inimesi vangis kohelda. minu äh, Äh, valijate hulgas on Ungari kodanik Istvan Peke, kes on olnud Rumeenias eeluurimisvangistuses äh, kolm kuud juba ning äh, Rumeenia võimud ei ole suutnud esitada tema kohta mingeid tõendeid, tal ei ole kontakte välismaailmaga, sealhulgas ka tema sugulastega, nii et, et see eelvangistus on juba tema jaoks kohutav karistus. Time for uh ja nüüd, äh, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, proua Morvai? jah? palun, härra Teeva. kas proua Morvai on nõus sellega, et äh, tänapäeval äh, on inimeste vangistuses hoidmine kaks aastat ilma neid kohtu alla andmata lubamatu? see on ju kõik, mida ma ütlesin, et India võimudel kulus kaks aastat selleks, et neid inimesi kohtu alla anda ja nad süüdi mõista ja mina ütlesin ka, et mõned neist ei oleks pidanud üldse süüdi mõistetud saama, sest nad täitsid käsku ja nad poleks täitnud, oleks nad vastuhakkamise pärast maha lastud. nii et, et ähm, kas äh, te ei nõustuks sellega, et nad oleks pidanud andma kohtu alla palju varem? proua Morvai jah, ma olen täielikult nõus sellega, mida te ütlesite, härra Teeva. on äh, lubamatu, et inimesi hoitakse eelvangistuses kaks aastat. Äh, see, äh, selle aja jooksul peaks suutma nad kohtu alla anda ja ma olen nõus ka sellega, mida te ütlesite kogu menetluse kohta, aga Äh, ma tahtsin öelda, et äh, samad probleemid nagu on Indias, on meil ka siin Euroopa Liidus ja seda ei tule samuti äh, taluda. ja me peaksime selles osas midagi tegema. aitäh, kas te olete valmis vastama järgmisele sinise kaardi küsimusele? härra Fonsonsulikalt, palun Uh, uh, kallis kolleeg Morvai, uh, te ütlesite, et te olete jurist, kes tegeleb kriminaalõigusega. Te kõnelesite ungarlasest, kes on Rumeenias vanglas. kas te teate, milles teda süüdistatakse? me teame, et Ungari ja Rumeenia vahel on kokkulepe, et nad teevad koostööd sellistes küsimustes, nii et, et asi ei ole päris sama, kui Euroopa Liidu kodanik on Indias vangis. jah, ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, Ungari kodanikku süüdistatakse Äh, soovis toime panna terroritegusid. tegemist on väga tõsiste süüdistustega ning teda on kinni peetud nüüd juba kolm kuud ning Rumeenia võimud ei ole suutnud esitada tema vastu mingeid tõendeid. ja vaatamata sellele, kui tõsine on süüdistus, peaks Euroopas siiski kinnipeetud inimesel olema õigus säilitada kontakt oma perekonnaga, sest et eeluurimisvangistus ei ole ju osa karistusest. ja nüüd saab sõna volinik äh, Mimitse, palun. aitäh, lugupeetud president. The... Eh, tahaksin teid kõiki tänada selle panuse eest, mida te andsite sellesse arutellu, mille tulemuseks on tänane Euroopa Parlamendi resolutsioon. me jagame seda muret, mida paljud teie hulgast väljendasid. kaks aastat ebakindlust on kõigi eh, osaliste agooniat suurendanud. me oleme väga tähelepanelikult jälginud äh, Eh, Eesti ja Ühendkuningriigi laevakaitsjate juhtumid. oleme eh, olnud kontaktis Ühendkuningriigi ja Eesti võimudega, sest tegemist on ju Euroopa Liidu kodanike kaitsmisega me oleme sellele juhtumile korduvalt tähelepanu juhtinud, eh, kõneldes oma India partneritega, oleme seda teinud just nimelt viimastel kuudel. see juhtum mõjutab negatiivselt ülemaailmset võitlust piraatlusega praegusel hetkel peaks rahvusvaheline üldsus just nimelt tugevdama seda koostööd ning astuma ühiselt vastu ka uutele ohtudele. me saime hiljuti teada, et Tamil Nadu kohus mõistis äh, laevakaitsjad viieks aastaks vangi ja nad peavad maksma ka trahvi. seega äh, pöörati üm, ümber äh, madalama astme kohtu õigeksmõistev otsus. me teame, et nad kaaluvad praegu, kas kohtuotsus edasi kaevata tegemist oli meie jaoks täiesti ootamatu asjade käiguga ja tahaksin äh, äh, rääkida sellest, mida ütles Eesti välisminister proua Marina Kaljurand. inimlikust vaatevinklis ma loomulikult lootsin, et äh, sellel kohtuprotsessil on positiivne tulemus, aga vaatamata kohtuotsusest jätkame tegutsemist selle nimel, et need mehed saaksid koju tagasi tulla lahendus tuleb leida nii kiiresti kui võimalik ning meie oleme jätkuvalt kontaktis äh, Ühendkuningriikide ja Eesti võimudega, kui on käimas siis selle kohtuasja järgnevad etapid ning äh, mis puudutab kahe Itaalia äh, mereväelase juhtumit Eh, siis eh, me austame loomulikult eh, Euroopa Parlamendi resolutsiooni sisu, mis täna hääletusele läheb. tahaksin siiski korrata, et lahendus tuleb ka siin leida nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Liit on sellele teemale viimase nelja aasta jooksul pidevalt tähelepanu juhtinud, kohtades India partneritega ja meie sõnum on alati olnud sama me oleme toetanud kiiret ja kõigile osapooltele rahuldavat lahendust, mis austab rahvusvahelist õigust. rahvusvahelisest õigusest kingipidamine tähendab mitte ainult ÜRO mereõiguse konventsiooni austamist, vaid ka ÜRO inimõiguste konventsioonidest kinnipidamist otsus pöörduda rahvusvahelise arbitraaži poole mereõiguse konventsiooni raames on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja see on samm õiges suunas lugupeetud parlamendisaadikud, te võite olla kindlad, et me jätkame olukorra jälgimist äh, jälgime kõiki Euroopa Liidu kodanikke, keda Indias vangistuses hoitakse ning me koordineerime oma edasist tegevust liikmesriikidega, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik! ma olen saanud äh, äh, resolutsiooni tekstid, sellega lõpetame arutelu ning hääletus toimub kohe